jätkame täiskogu osaistungjärguga, tere hommikust, kallid kolleegid, proua kolleeg. aitäh, mul on päevakorda puudutav küsimus. Felipe Bourbon on täiskogu osaistungile kutsutud see parlament peab Euroopa demokraatiat esindama ja peab äh, arvestama sellega, mis on toimunud, nii et tõesti arvestage presidendi otsusega, me ei luba äh, riigipeal, kes ei ole tegelikult siia legitiimselt kutsutud ka, ei peaks sõna saama. kallis kolleeg, ma saa siin teile seda kommenteerida, meil on olnud ka teistsuguseid külalisi. esimene päevakorrapunkt, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, mis puudutab surmajuhtumeid põhjustanud USA üharünnakut organisatsiooni Piirideta arstid haiglale Afganistanis Kundusis. tahan teile kohe alguses öelda, et vaba mikrofoni vooru sellel arutelul ette nähtud ei ole ja ka sinise kaardi küsimusi ei lubata esitada kõigepealt äh, komisjoni asepresidendi nimel ja välis ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja